kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. ma alustan meie tänast eelarvekomisjoni koosolekut ja vabandage meid, ütlen meid, äh, siis esimeest ja koordinaatoreid, sest meie koordinaatorite koosolek äh, kestis kauem, kui oleks pidanud, kuid muidugi äh, süüdi on selles esimees ning äh, tänase päevakorra kohta sooviksin öelda, et päevakorrapunkt äh, number kuus, mis oleks täna pidanud hääletusele minema, läheb hääletusele homme kell kümme nelikümmend viis. sest äh, raportöör proua Niiri Häävet ei ole siin. ning proua Trüppeli taotlusel sõname ära äh, teises komisjonis arutatakse tema päevapäevapunkti eh, hommiku eh, eh hommiku eh, see koosoleku lõpus ning mis puudutab päevakorrapunkti viisteist, siis eh, arut- äh,, räägime sellest siis, kui oleme arutanud asja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjoniga. Need on siis need muudatused päevakorras ja sooviksin küsida teie käest, kas äh, olete nõus äh, kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda märtsi protokollidega või on sellele vastulauseid? kui ei, siis äh, on need vastu võetud. koordinaatorite koosolek just lõppes ning võtsid vastu järgmised otsused. kõigepealt nimelt, et komisjon koostab arvamuse eh, kalanduskomisjoni ähm, raporti kohta Euroopa, lepingu kohta Euroopa Liidu ja Kuki saarte vahel. rohelised on selles raportööris. teiseks, eh, European eh, Union Solidarity Fund, Rahvapartei on siis see, kes selle kohta raporti koostab sest neilt on alaline raportöör ning libe komisjoni raport kohta arvamus, mis puudutab äh, vaba äh, liikumise, sisenemise, väljumise võimalust ning äh, sellega tegeleb proua Holmeier. ja delegatsioon, mis külastab Kreekat, selles osas leppisid fraktsioonid kokku, et nad ähm, osalevad selle delegatsiooni, nad, delegatsiooni liikmed äh, ütlevad nad välja siis seitsmeteistkümnendaks maiks ning kaks delegatsiooni Kreekas, äh, Liibanonis, Jordaanias. siin äh, tuleb rõhutada et väga suurel määral on siiski meie külastuse eesmärk eelarveline, et kontrollida, kui tõhusalt ja efektiivselt kasutatakse Euroopa eelarvet äh, selles äh, piirkonnas äh, pagulaste vastuvõtmisel. kuulamine, eelarve küsimustega seotud küsimused pagulaste vastuvõtmisel, programm võeti vastu, mõningad muudatusettepanekud tehti ja e, just nimelt selles osas, et keskendutaks eelarvelistele küsimustele ning delegeeritud õigused komisjoni poolt, mis puudutab e, Valgevene Euroopa, äh, küsimustes Euroopa e-, Investeerimispanga eelotsuse saamine ning äh, paluti äh, pikendust kahe kuu võrra, et see akt põhjalikumalt üle vaadata ja esitada raport, mis oleks võimalikult hästi koostatud koostöös ahveti kolleegidega. Need on siis äh, Eh, otsused, mille soovisin teile edastada. nüüd eh, tuleb oodata siis, eh, võtame sõna meie koos kaasraportööridele, kes kool koostasid mitmeaastase finantsraamistiku valimiste järgse läbivaatamise ja ettevalmistamise Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist ning annan sõna kaasraportööridele Isabel Tomale ja Jan Olbrichtile äh, et nad tutvustaks meile dokumenti, mille on meile edastanud. kumb teiest, Jan Olbricht vist, kes soovib alustada? annan teile sõna. Uh, aitäh, härra esimees Prodomaaga koos teeme esitluse, nii et uh, mina alustan, siis saab sõna Prodomaa kuna eh, me vastutame selle algatusraporti erinevate osade eest. ma meenutaksin teile, et vastavalt praegusele seadusandlusele Euroopa Komisjon on kohustatud eh, hiljemalt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks esitlema vahearuande ja vahearuandega tuleb siis vaadata, mis on äh, mitmeaastase finantsraamistiku praegune seis, aga tegelikult ei puuduta see mitte ainult mitmeaastast finantsraamistikku, vaid kõik kõike, mis on ka sellega seotud, erinevaid poliitikavaldkondi, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. nii et me ootame komisjonilt dokumenti, kus oleks selgelt kirjas, et milline on erinevate poliitikavaldkondade seis nende poliitikavaldkondades seis, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. kõigepealt äh, hääletatakse seda küsimust nõukogus ja pärast seda parlamendis. meie kaasarääkimisõigus ei ole väga suur, arvestades lepinguid, kuid tegemist on väga tähtsa küsimusega. ja sellepärast me otsustasime eelarvekomisjonis äh, koostada algatusraporti ma meenutaksin teile, et vastavalt praegusele seadusandlusele on olukord selline, et äh, kui vajalik, siis pärast vahearuande esitamist võib mitmeaastast finantsraamistikku muuta, teha muudatusi, korrektuure mitmeaastasesse finantsraamistikku sellepärast meie raportööridena teeme ettepaneku arutada seda küsimust järgmiselt. meil peaks olema konstruktiivne dokument äh, äh, neljas osas. esimene osa, kus räägitakse seadusandlikust raamistikust, mida tähendab vahearuanne ja mida tähendab muutmine muutmise puhul muidugi tuleb teha taotlused ka mitmeaastase finantsraamistiku teise poole kohta. nii et esiteks siis vahearuanne, see on siis esimene osa, ja teiseks, mida tuleb siis muuta ja mida tuleks teha teistmoodi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. mõlema raportööri nimel tahan öelda, et äh, me ei taha kohe algusest peale rõhuda muutmisele, kuid äh, pärast kõigi eelarvekomisjoni koosolekuid, äh, järelevalvekomisjoni koosolekuid ja kuulamisi, kaasa arvatud kuulamist finantsinstrumentide kohta, oleme me jõudnud äh, järeldusele, et muudatused tuleb sisse viia, sellepärast et meie leiame, et mitmeaastase finantsraamistiku teises pooles tuleb teha muudatusi ja korrektuure nii eelarves e, kui ka eelarve ülesehituses ning ka nendes meetmetes, mis on eelarves ette nähtud. täpselt samamoodi tuleks muuta vaadata õigusloomelisi dokumente, mis on seotud eelarvega. ja me oleme täiesti veendunud, et me ei tohi oodata nende muudatustega, muudatused tuleb kiiresti ellu viia, neli aastat on veel ees, kaks tuhat seitseteist, kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend aasta ja me ei saa oodata kahe tuhande kahekümne esimese aastani samal ajal aga me näeme, et nii komisjonis kui ka nõukogus keskendutakse pigem ajaperioodile pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. minu arvates on see kõigest üks osa probleemist. kõigepealt on meil vaja lahendada probleem aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda tuleks rääkida ajast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. kõik, mis ei toimi hästi, hästi, Ehm, seda tuleks proovida lahendada vahearuande kaudu. kõik räägivad vahearuandest, see on huvitav, aga mitte keegi ei taha midagi muuta nii et mis see siis tähendab, et kas me arutame seda ja ei muuda mitte midagi või kas te tõesti tahate midagi muuta? meie raportööridena teeme ettepaneku viia sisse muudatused ja korrektuurid. ja sellepärast tulen tagasi esimese osa juurde meie raportööridena oma algastusraportis teeme ettepaneku muuta, see on Euroopa Parlamendi ametlik seisukoht, see on tegelikult äh, avaliku arutelu algus äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku üle. pärast hääletust juulikuus peaks Euroopa Parlament Äh, aktiivselt tegutsema ja ei peaks ära ootama komisjoni dokumenti, me peaksime olema aktiivsed kuni menetluse lõpuni. ja sellepärast on meie ettepanek äh, just selline, nagu ta on ja see on ka meie poliitiline seisukoht. on teatud sündmusi, mis ei ole soodsad ja teatud elemendid, mis ei ole soodsad, arvatakse, et teatud erikomisjonidega on võimalik neid äh, lahendada, näiteks põllumajanduse ja sisepoliitika küsimused. tegemist on äh, komisjonide pädevusega ja me ootame nende muudatusettepanekuid. me ei usu, et eelarvekomisjon peaks kõik vastutavad äh, äh, kõikide vastutavate komisjonide töö enda kanda võtma, eriti just üksikasjades just sellepärast on siin teatud küsimusi, mida on küll tõstatatud, aga mida ei ole veel korralikult välja töötatud. nii et äh, see oli siis vahearuande kohta ja edasi annan sõna proua Tomaale. proua Tomaa, palun. suur tänu teile, härra esimees. tõepoolest, nagu seda ütles minu kaasraportöör Jan Olbricht, äh, oleme proovinud äh, ilma igasuguste eelarvamusteta tööd, tööd teha, kuigi meil on teatud ähm, eelaimdus selle kohta, kuidas olukord edasi areneb. oleme üritanud võimalikult objektiivselt kajastada praegust eelarvelist olukorda ning äh, kooskõlas sellega, mis on öeldud artiklis kaks, äh, oleme üritanud äh, ka täpse ülevaate anda selle kohta, millised äh, olid äh, ettepanekud mitmeaastases finantsraamistikus ning äh, millised, mis on tegelikult juhtunud ka ühe möödunud eelarveaasta ja toimuva eelarveaasta reaalsused ning kuidas need kaks aspekti tegelikult siis omavahel kokku kõlanud on oleme siin teemapõhiselt tegutsenud ja tööd teinud ning sellega seoses oleme ka tuvastanud, et meil on tõsiseid eelarvelisi probleeme, oleme e, ning alustasime sellest, mida tavapäraselt kutsutakse pagulaskriisist, kuid mida e, võiks rääkida tegelikult migratsioonifenomenist, mida ei olnud ette nähtud mitmeaastases finantsraamistikus ning mis on kasvanud viimaste kahe, viimase kahe aasta jooksul, eriti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja mille eh, eh, jaoks on kulusid, kulud pidevalt kasvanud, eriti puudutab see eh, lävendite kasvu rubriigis kolm sada ja samuti ka julgeoleku küsimustes Frontexi jaoks on kulud tunduvalt kasvanud ja samuti ka äh, humanitaarkatastroofide leevendamiseks, mis seni oli äh, suunatud äh, väljaspool Euroopa Liidu astuvate, asuvatesse riikidesse, kuid nüüd on seda kasutatud Kreeka jaoks ning rubriigis neli on üle piiri vähem ületatud, kuid seda siiski tehtud viisil, mida oleme tihti juba siin tuvastanud komisjonis, ehk siis eh, ehk eh, siis eh, eh, näiteks erinevate usaldusfondide puhul selle kasutusele võtmisel ning me ei tea praegusel hetkel, kas me suudame selle, seda asja reguleerida piisavalt ja samuti me viitasime investeerimiskriisile mis äh, e, ei ole nõudnud erimeetmete kasutusele võtmist praegusel finantsperioodil, kuid äh, uue komisjoni ametisse astudes äh, tõi kaasa uusi otsuseid, mis, mille eesmärgiks on investeerimiskriisi vastu võidelda Junckeri plaani abil, mis kavatseb kasutada samuti Euroopa eelarvet äh, oma tegevuse läbiviimiseks ning äh, kärpides äh, sealjuures kahte väga paljud tõotavat investeerimisplaani, kas siis taristutesse või teadusuuringutesse ja transpordiühendustesse. loodetavasti vähemalt teadusuuringutes Äh, see, äh, vähemalt see sisu taastub, need eelarveread igatahes läksid äh, kärbete alla ja me ei tohi unustada ka seda, mida ütleb eelarvekomisjon juba pikemat aega, ehk siis maksete kriisi küsimustes, mille puhul üritatakse, mille puhul komisjon üritab alati Ehm, vastustest mööda hiilida, kuid tegelikult maksekriis aina on kasvanud ning isegi kui eelarve planeerimisperiood eh, on periood, kus, mis aitab teatud arveid eh, ar pisut leevendada, teame me siiski, et, eh, et just see periood, kus makseid kõige rohkem on vaja teha, tekib olukord, mis ei tohiks tekkida sest seda ei ole lubatud ka, seda ei ole lubatud ka lepingutes, et tekiks pikaajaline ehm, eelarve puudujääk. selles äh, kontekstis, kus kulud kasvavad ning äh, julgeolek, vastutud küsi-, tingimused, investeeringud ja ma unustasin rääkida sellest, et isegi kui ähm, äh, noorte algatuse vahendid, mis olid ette nähtud kõigest kaheks aastaks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. Eh, isegi eh, meie, see ei olnud ette nähtud, et ta laieneks ka aastatele kahe tuhande kuueteistkümnendast kahekümnenda aastani, lootsime programmi laiendada, kuid õnnetuseks noorte eh, tööpuuduse probleem ei ole sugugi lahenenud, ei ole leevenenud ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuli välja töötada uued meetmed noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks. sellele kõigele lisaksin ma, et äh, praktiliselt kõik paindlikkusinstrumendid pluss, äh, pluss ettenägematute kulude reserv, äh, pluss muude varude kasutamisvõimalused on juba käiku läinud ja sealjuures ei ole me jõudnud mitmeaastase finantsraamistiku keskosse isegi ning teame väga hästi, et järgnevad aastad võivad tähendada seda, et hingetõmbeaega eelarve küsimustes ei tule. ja sellega seoses võime kokkuvõtteks öelda, et pärast seda, kui me olime rubriigid detailselt üle vaadanud aastat kaks tuhat neliteist, viisteist ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguse kohta, siis oli näha, et oli, et tekib suur erinevus selle vahel, mis eelarveliselt oli ette nähtud ning tegelikkuse, tegeliku olukorra vahel ja eelarve eesmärkide vahel. ning meie eh, prioriteedid ei asenda eelnevaid eesmärke, sest võime konstateerida, et investeeringuid pole juurde tulnud, noorte tööpuudus pole vähenenud ja nii edasi. ning see eh, olukord viib meid praktiliselt, kui mõtleme artikli kaks juurde, ülevaate vajaduse juurde, millest rääkis jälle Olbricht, nii et äh, äh, praegusel hetkel äh, on muidugi vaja põhjalikumat ülevaadet, meil oli kõigest viisteist lehekülge võimalik oma dokumenti panna, kuid igatahes kutsume üles põhjaliku vaheaja arendamist koostamisel juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguseks eh, ja eh, seda arvesse võttes esialgset eh, versiooni mitmeaastasest finantsraamistikust. vabandust, see, me ei ole veel lõpetanud, ütleb härra Olbricht. härra Olbricht. Will meil on veel kaks osa, veel üks, mida mina pean esitlema ja teist veel proua Tomaa, nii et jätkame. kui järelduseks on see, et meil on vaja muudatusi ja siis kolmandas osas me raportis ütleme ka täpselt, mida meie arvates tuleks kohe kindlasti muuta. esiteks äh, äh, kulukohustused, jällegi on probleem äh, selles, et anname tagasi raha, mis oli võetud ära EFSi jaoks, samamoodi ka noorte töögarantii, mis on programm, mis on saanud nüüd juba vahendid, siis rubriigid kolm ja neli samamoodi me mainisime ka makse assigneeringuid selleks, et et äh, makseprobleemi vältida. samamoodi ka piirmäärade probleem, see on täiesti selge, me toome välja selle, et äh, selline maksemäär äh, tekitab meile väga suuri probleeme. samamoodi on meil see võimatu missioon siin läbi vaja viia, nimelt et eelarvesse tuleb jätta kõik, mis on seotud ka ülejäägiga, see on täiesti võimatu, sellepärast et reaktsioon oleks ilmselgelt väga karm, aga me siiski teeme ettepaneku selle arutelu alustada ja et ülejäägid peaksid eelarvesse jääma siis samamoodi teeme me ettepaneku ka paindlikkuse meetmete muutmise kohta, piirmäärad, ajamäärad, me teeme siin ettepaneku seda muuta, sest praegusel hetkel mitte mingit paindlikkust ei ole mitmeaastases finantsraamistikus. me selgitame ka, millised meetmed Äh, tuleks muuta, millised reeglid tuleks muuta, samamoodi toome välja lihtsustamise ja finantsinstrumendid, see, mida me ka homme arutame. aga sellel on tõesti väga suured mõjud, mitte mingid sümboolsed, sest äh, kui äh, praegusel hetkel lihtsustamine toob endaga kaasa komplekssema süsteemi, sellepärast tuleks lihtsustused juba praegu sisse viia, kaasa arvatud finantsmääruses äh, äh, seda kõike tuleks teha kohe, parlament peaks üles näitama poliitilist tahet, et me oleme valmis äh, praegusel hetkel midagi tegema selleks, et süsteemi lihtsamaks muuta. näiteks ühtekuuluvuspoliitika äh, rakendamine. milles on probleem, kas määrus on liiga keeruline kui jah, siis tuleks seda muuta praegu, mitte alles pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat sest äh, see poleks äh, tõsiseltvõetav. siis räägime me ka finantsinstrumentidest, neid tuleks arutada. küsimus on muidugi, et äh, milliseid instrumente tuleks kohe praegu muuta, nii et piirmäärad, reeglid, lihtsustamine ja ka ülejääk, seda tuleks muuta kohe. me teame, kui raske see on. see on kõik mitmeaastase finantsraamistiku teise poole jaoks siis ja siis veel mõned ettepanekud, mida tuleks teha pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. proua Toma, palun uuesti. proua Toma. jah, tõepoolest me mõtlesime, et me ei saa kõiki probleeme lahendada vahearuande esitamise käigus, meil on väga ambitsioonikaid eesmärke sellega seoses, kuid äh, sellega peaks kaasas käima pikem arutelu ja seda on võimalik pidada ainult siis, kui äh, vahearuanne koosta-, vahearuannet koostama hakatakse. ning äh, tegime mitmesuguseid ettepanekuid, millest esimene puudutab kestvust, seda, selle üle vaieldi väga ägedalt läbirääkimiste käigus, kui finantsperioodi hakati kokku panema ja eh, eh, sooviti seda viis siis eh, muuta viieks aastaks, nagu see on see parlamendi man-, nagu nii kaua kestab ju parlamendi ja komisjoni mandaat ja eh, see on mm, tõsi, kuid samas mõeldes pikemas perspektiivis, eh, pikema visiooni koostamise peale teeksime ettepaneku viis pluss viis kestvuse kohta ja see puudutab eriti pikaajalisi investeeringuid, ühtsuspoliitikat, võib-olla ka põllumajanduspoliitikat, et Eh, muutuda ühest küljest nähtavamaks viis pluss viis eh, süsteemiga ja eh, samas viia see kooskõlla ka poliitilise tsükli viieaastase kestvusega. nüüd mõned põhimõtted, mis tunduvad olevat unustusse langenud juba pikemat aega, mõned eelarvelised põhimõtted, niisiis kõigepealt eelarve ühtsus, rääkisime sellest hiljuti erinevatest usaldus fondidest äh, ja välisfondidest, et äh, ta, äh, need, mis ei ole, millele ei laiene samasugune parlamendipoolne kontrolliprogramm nagu Euroopa eelarvele, samuti meenutasime ka tasakaalu põhimõtet, mis maksekriisi puhul pisut unustusse langes, samuti universaalsust, sest leiame, et aina rohkem vahendeid Ehm, eraldatakse eh, teatud eh, toimimismeetoditele, kuigi peaks eh, universaalsus aitama pigem eelarvet kohaldada muutuvate oludega ning samuti läbipaistvuspõhimõtted oleme meenutanud. sellega seoses oleme konstanteerinud ja mõelnud ka uute paindlikkusinstrumentide peale, sest see, mis olemas oli, ei olnud äh, mitte alati kohane, näiteks humanitaarabi, mis äh, oli mõeldud ainult Euroopa Liidust väljaspool osavate riikidele ja äh, on terve hulk takistusi ja tõkkeid, et kasutada mm, sobivalt ära mitmeaastast fin-, fin-, finantsraamistikku ja sellega eh, seoses eh, leiame, et paindlikkusinstrumendid tuleks eh, üle vaadata ja see on seotud ka sellega, mida ütleb meil Euroopa Komisjon, kui ta räägib meile näiteks Türgi toetamise rahastut sest äh, praegusel hetkel ei ole meie eelarvel selliste ettenägematute kulude jaoks äh, piisavalt vahendeid. sellised äh, olid siis meiepoolsed ettepanekud ja nagu härra Olbricht ütles alguses, et me soovisime tõesti, et vahearuanne esitataks, sest see on vajalik, et me ei langeks mingisugusesse lõksu, mida Eh, mille kohaselt oleks vaja praegu ehm, eh, vahearuannet teha, vaid tuleks hakata kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal lihtsalt arutama uut mitmeaastast finantsraamistikku, ärgem langegem ka vastupidisesse lõksu ehk siis eh, kokku klopsile, kui nii tohib öelda, mingisugune vahearuanne perioodi lõpuks ja lükata siin need viie töö uue finantsraamistiku osas kaugesse tulevikku, ehk siis äh, me, meil on vastavalt artiklile kaks äh, äh, finantsraamistikus soovime ühe vahearunud ja soovime ka ettevalmistust uueks mitmeaastaseks film, finantsraamistikuks, sest oleme teadlikud sellest, et et äh, näiteks lagede kergitamine isegi siis, kui tegemist on ülemäärade äh, kergitamine, mis äh, on, võib osutuda vajalikuks, vajab siiski ka selleks piisavalt vahendeid ning parlament ei saa lihtsalt juurde küsida liikmesriigidelt, ilma et ta mõtleks tõsiselt selle peale, kuidas, milliste vahenditega ning äh, see, nende sõnadega me selle raportiga lõpetame ja me ei hakka detaile üles lugema, ütleme lihtsalt, et oma vahendite küsimus, mis äh, kerkis esile juba läbirääkijate poolt kahe tuhande noh, nagu kolmeteistkümnendal aastal, see küsimus on loomulikult oluline struktuuriline äh, ja struktureeriv vahend, millega ei ole võimalik äh, välja töötada tõhusat finantsraamistikku ega ähm, loota ka tõhusale eelarvestamisele tulevikus, aitäh. seekord siis kõik, ütleb esimees. Äh, äh, ma soovisin teid tänada, teid mõlemat, selle alg-, algatusraporti eest ja et see on tõesti suurepärane äh, dokument ning ähm, äärmiselt ambitsioonikas dokument ja meenutab ähm, ka seda, millist, äh, milline raamistik, milline reaalsus äh, eelarve küsimustes praegu valitseb ja, ja äh, soovitate meil ka, kust, mis rada pidi edasi liikuda, tänan teid selle eest. nüüd kuulame ära eelarvekomisjoni liikmete arvamuse. mul on väga palju sõnasoovijaid, kellest esimene on härra Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Eu, em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos relatores pela qualidade do trabalho. aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu raportööridele suurepärase töö eest ja suur äh, tänu ka selle eest, et nad on olnud väga ambitsioonikad eelkõige aga tahaksin neid tänada selle eest, et nad on lähenenud realistlikult Nad on võtnud teadmiseks, milline on tegelik olukord, sellest teinud omad äh, järeldused. nii et suur tänu selle eest. oleks huvitav kuulda Euroopa Komisjoni arvamust. meil on vaja mitmeaastane finantsraamistik äh, üle vaadata. kui me seda endale ei tunnista, siis me ei tunnista endale seda, milline on tegelik olukord ja äh, on väga oluline Ähm, mõista seda, et äh, käesoleval aastal oleme me paindlikkust kasutanud äh, nii palju kui vähegi võimalik ja mis puudutab erinevaid fonde, nagu näiteks Aafrika fond äh, või siis põgenike toetamiseks mõeldud fond Türgis, uus humanitaarabifond Euroopa sees, need kõik tõestavad, et meil on vaja raamistik üle vaadata. ma loodan, et Euroopa Komisjon ka tunnistab seda ilmselget asjaolu ning et ka nõukogu ei eita seda. reaalsuse eitamine ei ole kunagi hea mõte. olles aga nüüd seda öelnud, pean siiski ütlema ka seda, et eelarve ähm, eelarve olemused on, et tegemist on ühe ühtse eelarvega, see on väga oluline. kõik, kõik eelarveread on üksteisega seotud. nii et kui me seame sellise üheprotsendise piirmäära, siis me kahjustame teisi eelarvevaldkondi ja praktikas vähendaksime nende vahendeid edasi. paindlikkus on äärmiselt oluline. parlament on sellele üles kutsunud ja teised ei oleks mitte kuidagi olnud võimalik toime tulla nende erakorraliste olukordadega, mis on tekkinud. ma ei tea, kuidas me oleksime Junckeri plaaniga vastasel juhul toime tulnud või strateegiliste investeeringute fondiga nii et selline paindlikkus on äärmiselt oluline, et ähm, erinevate kriisiolukordadega toime tulla. eelarvesse tuleb raha näiteks äh, trahvidest ja muidugi tuleks, tuleks äh, need vahendid ka lisada eelarvesse, et siis äh, need sissetulekud, sissetulekud saaks omakorda laiali jagada see äh, raha peaks tulema Euroopa Liidu eelarvesse ja siis äh, sealtkaudu edasi minema või äh, siis maksed, signeeringud, ka ka need ei tohiks mitte kuhugi lihtsalt ära kaduda, vaid, vaid need tuleb edasi suunata sinna, kuhu vaja nüüd, mis puudutab ajakava, siis siin on mul olulisi kahtlusi. oluline on loomulikult äh, legitiimsus, demokraatlik lähenemine, parlamendi ning komisjoni ametiaeg kestab viis aastat ja me tahame, et see läheks kokku mitmeaastase finantsraamistikuga. kuid meil ei õnnestu mitte kunagi äh, saavutada äh, sellist täielikku kattuvust nende vahel, sest et läbirääkimised võivad kesta kaua, aasta, poolteist aastat, isegi veel kauem. ja seetõttu ei ole kunagi võimalik eh, piirduda viie aastaga ja on ka selliseid poliitikaid nagu ühtekuuluvuspoliitika, eh, kus on sellised meetmed nagu N pluss kolm, liikmesriikide jaoks on see oluline nii et äh, viieaastane ajaraamistik ei ole kunagi piisav. ma arvan, et siin on aga tehtud ära väga oluline töö ja mind huvitaks nüüd, mis on komisjoni arvamus finantsraamistiku ülevaatamisest. kas olete meiega nõus, kas arvate, et äh, siin on vaja ära teha see, mis, mida on siin mainitud ja millal kavatseb komisjon oma ettepaneku esitada finantsraamistiku ülevaatamise kohta, siis saaksime meie omakorda reageerida nii, nagu see praeguses äh, reaalsuses äh, vajalik on. aitäh, härra Manka, palun. suur tänu mõlemale raportöörile Te olete ära teinud väga suure töö, härra Ferrange eh, just ka ütles seda. võib-olla oleme me idealistlikud aga kui me suudame tõepoolest eh, kõik need tingimused läbi suruda, siis toimivad need asjad. ma olen nõus härra Albrechtiga, et on oluline, et eh, eelarve siiski Ehm, et eelarve oleks siiski ülejääk, iga liikmesriik võitleb enda eest, eh, mis puudutab eelarvet ja sellepärast on minu meelest väga oluline, et meil oleks ka omavahendid. siis ei oleks meil kohustust neid eh, vahendeid kuhugi edasi suunata, vaid nad võiksid jääda eelarvesse. ja te andsite väga õige ülevaate sellest, millises olukorras on Euroopa Liit ja kogu maailm meie jaoks on selge, et kõik need äh, keerukad asjaolud äh, kehtivad ühe korraga. mitmed erinevad kriisid toimuvad üheaegselt, tööpuudus, noorte tööpuudus, kõik need äh, negatiivsed olukorrad viivad selleni, et meil on vaja kasutada oma vahendeid selleks, et asju muuta. Euroopa strateegiliste investeeringute fond ning teised sarnased fondid võiksid siin olla abiks, et teha investeeringuid ja saavutada seeläbi majanduskasv. me peame võitlema ka maksudest kõrvalehoidmise vastu, me peame aitama väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. ja toon seda kõike välja sellepärast, et on olemas ka muid instrumente, mis võivad siin abiks olla. Euroopa Keskpank annab omalt poolt kõik, et inflatsioon jääks võimalikult ähm, õigetesse piiridesse ja me oleme nüüd äh, kuulnud, et, äh, et Keskpank soovib ähm, võtta vajalikud meetmed, et näiteks parandada äh, et parandada hoonete energiatõhusust ja nii edasi härra Draghi on ka öelnud, et seda kõike tuleks kaaluda, see on huvitav idee ja sellepärast peaksime siin komisjonis mõtlema ka selle üle. kuidas tagada, et Euroopa Keskpanga raha saaks raskes olukorras kasutada nii, et rahastataks just kõige olulisemaid strateegilisemaid eesmärke me võitleme siin nüüd euro eest, aga siis seejuures unustatakse ära strateegilised eesmärgid, mis on väga olulised saavutada, näiteks äh, mis puudutab Türgit ja nii edasi. nii et minu ettepanek on, et kasutagem neid vahendeid, mis tulevad Euroopa Keskpangast selleks, et äh, tõepoolest kõige olulisemad teemad selleks prioriteediks. no, äh, monsieur Levadovski. härra Levadovski, palun. I am, I am drawing my, my opinion on, on behalf aitäh, ma põhimõtteliselt avaldan arvamust ITRO komisjoni nimel, see vastab ka sellele, mida ütlesid proua Toma ja härra Albrecht ja see näitab, et meie kaasraportööride vahel valitseb äh, suur ähm, üksmeel ja hea meeskonnatöö. ma mäletan, äh, kui tegime koostööd äh, proua Kreeslega, mis puudutas finantsmääruse lihtsustamist ja see oli ka äh, väga julgustav, mis puudutab tulevikuperspektiive, kuid äh, kui teha koostööd ITRE komisjoniga, siis tuleb muidugi ka ITRE komisjoni arvamust äh, arvesse võtta. eelkõige meie jaoks oluline tegemist oleks siis tõepoolest me soovime seda vahearvamist, mitte, mitte ülevaatmist või muutmist. ja ma tooksin välja mõne äh, programmi, mis on eriti olulised äh, ITRE-le, nimelt Horisont kaks tuhat kakskümmend, Kosme, äh, Copernicus programm äh,, need on just tulevikule orienteeritud, need ei ole aegunud äh, kuigi muidugi ehm, need isikud, kelle järgi nad on nimetatud, Galileo ja Kopernikus, nemad on küll minevikust, aga programmid ise on väga tulevikule suunatud. Ehm, nüüd ehm, muutmine ei ole võib-olla kõige parem mõte, sellepärast et et äh, on raske kindlaks teha, mis tegelikult praegu toimib ja mis ei toimi. et see oleks minu poolt väike hoiatus, et me peaksime olema väga ettevaatlikud ja tähelepanelikud, mis siis puudutab äh, hinnangu andmist ja vahendite ümberjagamist, sest et äh, hetkel võib öelda, et kõigega on üsna hiljaks jäädud ja paljud asjad ei toimi meie finantsperspektiivis aitäh. proua Kardias Saaval, suur tänu, esimees. alati äh, alustatakse sõnavõtte raportööride äh, tänamisega, aga ma tahaks tõesti äh, südamest aitäh öelda, sest leian, et nad on teinud ära äärmiselt vajaliku äh, tasakaalustatud töö. kui mina oleksin Euroopa Komisjonist, siis ma haaraksin selle algatusraporti ja esitaksin selle komisjoni poolse teatisena, sest eh, see vaatab eh, üle senised poliitikad, eh, nende tulemused, teeb ettepanekuid, nii et tõepoolest töö on olnud väga-väga tubli Nad on suutnud ka väga hea tasakaalupunkti leida ettepanekute vahel, ehk siis need ettepanekud, mille üle tingimata peab arutlema ja loodetavasti on ka midagi muutma praeguse finantsraamistiku juures ja samas ka eh, tuleb eh, Äh, rääkida sellest, mis hakkab toimuma aastast kaks tuhat kakskümmend alates. mina olen selle pärast väga mures ja tihtipeale need pikaajalised ettepanekud oma vahendite kohta, mis on väga oluline osa äh, arutelust, loodetavasti ei äh, takista meil mõtlemast oleviku peale. ma ei tea, kas seda ütles härra Fernandes, ettepanekud on ambitsioonikad, kuid samas täiesti realistlikud, olen sellega täielikult nõus. sest teie oma raportis näitate, Äh, seda, kui äh, vajalik on seda finantsraamistikku muuta ning äh, välja töötada poliitika, mis on mainitud ka juba finantsraamistikus, mis ei takistaks siis reaalse olukorraga tegelemast. kui me eelmise parlamendi koosseisu ajal võtsime selle parla-, finantsraamistiku vastu, rõhutas parlament, kui oluline on see vahearuande klausel, sest kui me sellest rääkisime, teadsime, et finantsraamistik on problemaatiline ning äh, olime veendunud selles, et äh, maksetega tegi probleeme, nägime ka, et Euroopa noortegarantiis ei olnud piisavalt vahendeid, sellepärast tõstsime selle ka ettepoole ning äh, seda ei teadnud, siis me ei teadnud ette pagulaskriisi, mis pidi meid tabama, ei teadnud, et äh, pidime ümber, üle vaatama e, üks A kategooria Junckeri plaani tõttu. siis me juba teadsime, et vahearuanne on vajalik, kuid nüüd on põhjuseid vahearuanneteks veelgi rohkem, rohkem mul eriti midagi öelda ei ole, kuid arvan, et te olete puudutanud mitmeid väga olulisi teemasid finantsraamistikust rääkimiseks, paindlikkus, sest äh, oleme näinud, kui oluline on säilitada teatud paindlikkus ja e, samas e, praegusel hetkel ei ole ka paindlikkus piisav e, olnud praeguses olukorras ning lihtsustamine samuti. ma hakkan alati värisema, kuidas, kui räägime lihtsustamisest, sest ma ei tea, kuidas me seda teeme, aga pidevalt muudame asju keerulisemaks. ma ei tea, kas on veel võimalik midagi keerulisemaks muuta ja kas on võimalik lihtsamaks asju teha. igatahes on vahendeid garantiis, mida ei ole võimalik kasutada. ei ole võimalik äh, aktsepteerida, et äh, põllumajandusfondis on vahendid, mida ei saa kasutada, ei ole võimalik on selliseid finantsinstrumente, mida ei osa, osata isegi kasutada, sest sellega äh, seotud sätted on lihtsalt niivõrd keerulised. võib-olla meil tõesti on või lõpuks ometi võimalik kõiki neid norme ja reegleid, mis on meile peale surutud. suur tänu! ja nüüd annan sõna Karl Uudile Thank you very much and uh, I would suur tänu ja ka minu poolt äh, tõesti õnnitlused äh, raportööridele, olete tõepoolest ära teinud väga põhjaliku töö, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja meie hetkeseisu. tuleb äh, tõepoolest mõista, kui me vaatame praegust põgenikekriisi, et meil on hädasti vaja äh, ähm, muuta mitmeaasta finantsraamistikku. kui vaatame, milline humanitaarkriis on praegu toimumas nii Euroopa Liidu piires kui ka Euroopa Liidust väljaspool, me peab, peavad olema põhi, paremad võimalused efektiivsemalt reageerida sellistele probleemidele. nõustun ka härra Levandovskiga, mis seda küsimust puudutab meil on tõepoolest vaja kaitsta oma rahalisi vahendeid, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. ei ole lihtsalt mitte mingit mõtet võtta midagi välja ehm, meie investeeringutest tulevikku ja panna need rahalised vahendid kuhugi mujale, investeerida millessegi muusse saab ju see teine investeering võib ju samuti olla mõistlik, kuid sellel on hoopis teistsugune eesmärk, kui oli eh, rahastuse algne eesmärk. ja mina tahaksin öelda, et kõigepealt me peaksime vaatama üle, millised on olemasolevad eh, vahendid ja kuidas saaks neid kõige paremini kasutada, et me oma eesmärgid saavutaksime. ma hoiataksin ka äh, Äh, kutsuksin üles ettevaatlikkusele, mis puudutab äh, seda viis pluss viis süsteemi lihtsalt seetõttu, et tulemuseks võivad äh, olla sellised kümneaastased programmid, kus läbivaatamine toimub siis pärast pool aega nii-öelda. ja kui me vaatame Horisont kaks tuhat kakskümmend, siis seal meil ongi ju seitsmeaastane programm ja see toob kaasa teatava stabiilsuse. aga ähm, tõepoolest siin tekib äh, see oht, et on kümneaastane programm läbivaatamisega pärast viit aastat ja see võib-olla ei ole kõige parem mõte, aga igal juhul tahaksin veel kord rõhutada, et Robert on ära teinud suurepärase töö. saab sõna Gerard Depre, palun suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin ühineda kõigi nende kolleegidega, kes on kiitnud raportööride tööd tõepoolest, mitte ainult mind võlus dokument, vaid ma tõesti suure rõõmuga lugesin seda, see on hästi argumenteeritud, väga selgesõnaline ning ütleksin proua Tomale ka, et äh, ta on, ta esitab ambitsioone, mida ma täiel määral jagan. seda öelnud pean ütlema siiski seda, et see, et vahearuanne on vajalik, ei tähenda, et see on lihtne ning tuleksin mõningate punktide juurde, mille minu meelest, millele peaks minu meelest keskenduma. kõigepealt eelarveline olukord mõningates liikmesriikides on murettekitav ja paljudes liikmesriikides on ka poliitiline olukord veelgi halvem või läheb halvemaks. ning eh, kui jälgime nüüd tähelepanelikult seda, mis mõningates liikmesriikides toimub, siis eh, tekitab see tõelist muret raportöörid on oma tööd teinud väga hästi oma tööd, nad väga selgelt räägivad punktidest, millele peame keskenduma, need on kuus, pagulaskriis, immigratsioon, nõrk investeerimistase, ka edetamise vajadus, töö, noorte tööhõive, sisejulgeolek, samuti põllumajandussektori olukord ja, ja samuti ka Äh, maksetega seotud äh, probleemid. nii et äh, töö on tehtud hästi ja võime täielikult toetada neid nende ettepanekute ja soovituste juures. ning arvan, et ettepanekud on tehtud hästi, kuigi ma tahaksin mõningaid ettepanekuid parandada, selge on see, et võttes arvesse pagulaskriisi, immigratsioonikriisi, siis ähm, riigi kolm ülemmäär on ebapiisav. ilmselge on see, et võttes arvesse olukorra äh, raskenemist äh, paljudes äh, päritoluriikides on vaja tegutseda ka humanitaartasandil, see on samuti tasa vajalik. miks me ei räägi eh, ka eh, eh, rubriigist A1, kui me tõepoolest soovime kui me tõepoolest soovime selliseid asju teha, siis tuleb tegutseda kogu Euroopa tasandil, kui me, eriti kui me räägime kulukohustustest ning äh, selles punktis, selle punkti koha pealt tundub mulle, see punkt tundub mulle olevat väga oluline, et ka teiseks, nüüd kui me räägime maksetest, siis ähm, räägi, palume maksete plaani, aga seda meil on juba lubatud, aga ei tehta, komisjon iga kord, kui siia tuleb, ütleb eh, meile, et järgmisel aastal ei tegi eh, vähimaidki makseprobleeme, et olgu kaks või kolm miljardit, aga siis lumepall hakkab muudkui kasvama ja kasvama ja kokkuvõttes on olukord alati eh, aasta lõpuks täpselt sama hull. minu seisukoht on see, et meil on vaja leida sätteid selleks, et maksete olukorda parandada ning see tuleb konkreetselt ära mainida ka institutsioonide vahelises kokkuleppes, see on mainitud ära kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembris, on olema vajalikud sätteid, on vaja, et sellised sätted oleks ette nähtud juba min-, mitmeaastases finantsraamistikus institutsioonide vahelises leht-, leppes. oleme nõus eh, samuti ka erivahendite ülemmäära muutmisega ning samuti äh, ka eh, selles osas oleme nõus, et, eh, et ülejäägid tuleb eelarvesse alles jätta ja eh, samuti tuleks paindlikkusinstrumente edasi, edasi nii-öelda kasta ja rääkides eela-, läbirääkimistest, on meil veel kaks asja vaja ära teha, kõigepealt komis-, pädevat komisjoniga tuleb esitada võimalikult täpne ülevaade lisavahenditest, mida erinevates rubriikides vaja on praeguse finantsperioodi lõpuni. näeme selgelt, mis see olema peaks, aga läbirääkimistes oleks tihtipeale, oleks tõesti vaja mainida võimalikke sellega kerkivaid lisavajadusi ning äh, meil on nüüd äh, praegu suured äh, võimalused, ehk siis, et äh, kuidas, millele keskenduda, kas ülemmäärade tõstmisele, kas nagu praegu öeldakse nõukogu poolt tihti, et kavatseme paindlikkusinstrumentidega edasi e, tegutseda, ehk siis summade suurendamisega ning samuti ka kasutamisvõimaluste paindlikumaks muutmisega, nagu näiteks e, selles osas Äh, kuidas äh, kasutada võimalusi paremini, paindlikumalt ära, kui praegu seda teha saab, see on oluline teema tulevastel läbirääkimistel ja peame oma strateegilises plaanis keskenduma küsimustele nii, et äh, meie, et meie seisund läbirääkimistel oleks võimalikult tugev. mul on veel, võiks veel mitmeid asju öelda, aga ma siin lõpetan, dokument on tõepoolest suurepärane äh, kahes peas on ikka rohkem kui ühes peas ja kui kaks pead, head pead kokku saab, siis tulemus saab olla ainult hea. suur tänu, vastastikune viljastamine, ütleb esimees. järgmisena saab sõna Pascal Maragallo. suur tänu, esimees. ma ei hakka kordama kõike seda, eh, mis siin öeldud on, millega olen nõus, ma ei aga isegi neid kiidusõnu üle kordama, mida kuulnud oleme, üritan võib-olla eh, mõningaid mõtteid juurde eh, lisada, täpsustada, sest arvan tõepoolest, et eh, tööd on võimalik teha, raport on tõesti nii hea, et, et seda on võimalik, siin on võimalik veel detaili mm, lisada, konkreetsemaid ettepanekuid lisada ja võib-olla oleks mõistlik alustada lähtepunktist. Eh, mina lähtepunkti hetkel ei olnud siin eelmises parlamendi koosseisus, kuid selle kohta on väga täpseid dokumente, arutelu eh, selle kohta muudatusettepaneku, eh, kui räägiti mitmeaastasest finantsraamistikust, esitasid omapoolsed ettepanekud, mis praegusel hetkel tunduvad olevat tõelise üle vahearuande esitamise aluseks ning äh, sel hetkel äh, oldi liiga jäigad äh, ja ei olnud ette nähtud valimisjärgse vahearuande esitamiseni piisavalt detailselt ja ei ole räägitud ka oma vahendite süsteemi tegelikest, tegelikust reformist. see on lähtepunkt, äh, seda ei tohiks unustada ja praegu on situatsioon selline, et meil on võimalik äh, koos tegutseda poliitilises raamistikus, äh, mille raportööri ettepanekud meie jaoks avavad ning küsimus ei ole selles mitte ainult, kuidas me oma tööd edasi saame teha, vaid küsimus on selles, kuidas me kokkuleppe osaliseks võime saada tulevikus ja esitame loomulikult selleks ka öö, öö, ettepanekuid ja öö, arvan, et öö, kõik me soovime, et toimiks tõesti mirant-, finantsraamistiku tegelik öö, ülevaade. ja nüüd veel kriteeriumitest ja eh, rääkides kvantitatiivsetest ja eh, kvalitatiivsetest faktidest, kvantitatiivsest rääkides, siis raport eh, mm, toetab sellest, seda, et ülemmäärasid tuleks tõsta, kui ta ei räägi konkreetselt midagi, me ei julge defineerida kvantitatiivseid kriteeriume, räägi, rääkida arvudest, mis neid ambitsioone võiks paremini väljendada ja juurde eh, rääkida sellest, milliseid ülemäärasid me võiks tegelikult eh, välja pakkuda. see peaks aga selle arutelu juures eh, võimalik olema. meil on selged piirid, milles see on seadusega sätestatud, üks koma kakskümmend üheksa protsenti SKP-st. ja komisjon on vastavad võimalused kõik ette nähtud, äh, näinud oma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanekust ja äh, äh, see peaks olema tegelikult meie miinimumpiir praeguse vahearuande väljapakkumisel. see nüüd siis kvantitatiivse poole pealt, kvalitatiivse poole pealt, aga peaksime valmistuma selleks, et äh, me peaksime kuulama ära teiste komisjonide arvamuse, ITRE kultuurikomisjon, regionaalarengu komisjon, peaksime võimalikult paljude teiste komisjonidega kokku leppima Eh, et eh, samuti lõppdokumenti konkreetsemaks muuta ning millised kriteeriumid peaksime kasutusele võtma, kõigepealt siis see, et vahearuanne peaks eh, suur, võtma taas suuna kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondile ning seda peab tegema võimalikult konkreetselt ja täpselt, mitte lihtsalt ei pea ilukõnesid pidama, vaid tegemist on poliitilise kompromissi kohustusega ja E, seda, selles suunas peaks edasi e, liikuma ja e, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ütles komisjon oma ettepanekutes, et et Euroopa Liit saavad vahenditega pole võimalik ka sidusat Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi poliitikat välja töötada. ja samuti äh, oleks vaja konkreetsemaks muuta teisi äh, küsimusi, äh, need tuleks võimalikult täpselt äh, väljendada, kuidas Euroopa eelarve peaks meid aitama rahvusvahelisi kohustusi täita, COP kakskümmend üks kliima, kliimamuutused, selles osas on vaja konkreetsemaid ettepanekuid teha, see roh-, et Eh, meie eh, vähem kui ühe kraadine temperatuuri tõus on meie, oleks tõeliselt meie ühine eesmärk ja, ja praegusel hetkel oleme nende eesmärkide täitmisest tõesti eh, väga kaugel. ja siis on prioriteet, kriteeriumid, mis on seotud uute probleemidega, nagu näiteks tööstusprobleemid, poliitika, Euroopal on vaja tööstuspoliitikat, meil ei ole praegu tööstuspoliitikat ja see peaks samuti olema osa Euroopa eelarvest. me, on praegu küsimus ju selles, kas meil on vaja üle vaadata õigusliku aluse küsimused, kas meil on vaja siirduda e-, energia üleminekuprotsesside suunas. ühesõnaga Mm, vaatame, eh, kuidas edasi läheb, aga a priori me ei toeta seda, mida ütles asepresident Tajani, ehk siis, eh, et ühtsuspoliitikasse eh, lisatakse uued kriteeriumid, näiteks mis oleks EFSiga seotud, mis on võib-olla vähem eelarvelise iseloomuga igatahes äh, ühtsuspoliitika tuleks üle vaadata, et äh, need oleks rohkem kooskõlas äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi COP kahekümne ühega ning veel lõpetuseks pärast vahearuande esitamist pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat pole mingisugust mõtet jätta juba praegu kõrvale oma vahendite ülemmäära küsimus, sellest peab rääkima ja selles valdkonnas ei tohiks mingeid tabuseid, tabusid tekkida. teiseks loomulikult eh, omavahendite reform eh, peaks, tuleb samuti kooskõlla viia aluslepingutega ja eriti eh, kui kõrgetasemeline töögrupp ei jäta välja ettepanekuid, mille komisjon on juba teinud Eh, näiteks eh, süsinikumaks, eh, finantsülekannete maks või siis tõeline Euroopa ettevõtlusmaks. ja lõpetuseks, ütleb kõneleja taaskord, peaksime tegema kõik selleks, et tulevane finantsraamistik võtaks ka maksuotsuseid arvesse, mida teatud liikmesriikide osas rakendatakse Eh, ütleme ausalt asju, nimetagem asju õigete nimedega. me ei eh, tohi sellistest küsimustest kõrvale vaadata. sellega ma ka lõpetan. aitäh, härra esimees. suur tänu, nüüd saab sõna härra Zenni. Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio i due eh, relatori perché mh, mm, la, la... aitäh, härra esimees, ka mina tänan mõlemat raportööri, sest nende koostatud äh, raporti eelnõu on väga heaks lähtekohaks sellele tähtsale arutelule ma osaliselt jagan ka seda, mida minu eelkõnelejad ütlesid, eriti seda, mis puudutab eeltingimusi. on väga tähtis, et mitmeaastane finantsraamistik vaadataks läbi Euroopa Liidus on viimasel ajal olnud sündmused, mis on väga kiiresti edasi arenenud, probleemid on väga kiiresti tõstatanud ja iga kord, äh, kui mõni selline probleem tekib, äh, hakatakse vaatama Euroopa Liidu eelarve poole. sellel, see on problemaatiline kahel põhjusel. ühelt poolt poliitiliselt, me kõik teame väga hästi, kui raske on tänapäeval stressiolukorras riiklikest eelarvetest teatud programmide jaoks veelgi rohkem vahendeid nõuda väga raske on liikmesriikidelt raha nõuda ja peale selle on see ka majanduslik probleem, rahastamise probleem. me rääkisime natukene aega tagasi sellest äh, proua Kalvinioga, rääkisime vahenditest, mida me kasutame, sellest, kas me kasutame neid tõhusalt ja kui me neid vahendeid kasutaks Euroopa Liidu tasemel, kas siis meil oleks võimalik äh, paremaid tulemusi saavutada ma arvan, et nendele küsimustele tuleks vastata, mõeldes ka äh, dokumendile, mis räägib äh, finantsraamistiku muutmisest. me peaksime mõtlema, kui me seda dokumenti koostame, kas meil on võimalik sellega pagulaskriisi lahendada, finantskriisi lahendada, tööpuudust vähendada. kas meil on võimalik äh, selle dokumendiga ja läbivaatamisega siis ka terrorismi vastu võidelda? selles mõttes on meil muutmise puhul vaja olla realistlik, meil on vaja ka selged eesmärgid paika panna. kordan veel kord, Euroopa Liidu eelarve puhul ja võib-olla ka Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad lihtsalt liiga palju. ja sellepärast ma tahaksin, et selles raportis oleks tehtud ka ettepanek eelarve lihtsamaks muutmise kohta ja me peaksime mõtlema ka selle peale, et kas eelarve ülesehitus aitab meil hakkama saada probleemidega, mis meid järgnevatel aastatel ees ootavad. äkki selline lihtsamalt koostatud äh, eelarve aitab meil paremini kriise lahendada. kolleegid mainisid ka äh, maksete süs-, maksete probleemi, arvestades äh, Euroopa Liidu eelarvevõimekust. siin tuleb aru saada sellest, et kui meil see maksete probleem jätkub, kui kulukohustuste ja makseassigneeringute lõhe suureneb, siis ei aita meil see olukorda ei stabiliseerida ega ka lahendada. ka siin tuleks äh, veel kord mõelda selle peale ja hoolitseda selle eest, et me ei nõuaks ühelt meetmelt rohkem kui sellega on võimalik saavutada. ma arvan, et siin on tõesti veel väga palju ratsionaliseerimisruumi, meil on võimalik äh, säästa me väga paljudes äh, ridades veel ja ma arvan, et võib-olla me peaksime keskenduma mõnele üksikule, aga konkreetselt saavutatavale eesmärgile. minu arvates oleks see õige tee näitamaks Euroopa kodanikele, et Euroopa Liidu eelarve on positiivne meede. lõpetuseks veel üks küsimus, mis minu arvates peaks olema ka raporti lõpuosas äh, peegeldatud nimelt, seal pannakse paika järgmise mitmesaastase finantsraamistiku põhimõtted. ja meil tuleb siin äh, kokkuleppele jõuda. tuleks mõelda kõikidele nendele aruteludele, mis on siin eelarvekomisjonis peetud. tuleks mõelda selle peale ka, milline on euroala fiskaalne võimekus, sellepärast et üks mõjutab teist ma loodan, et koostöö kujuneb viljakaks ja et me saame ka konkreetsed tulemused välja töötada, mis tõesti Euroopa Liidu eelarvet järgmisel aastatel paremaks muudavad. aitäh ja härra Kölmel palun järgmisena. aitäh, härra esimees. pärast seda, kui siin on nii palju kiidusõnu öeldud mõlema raporti raportööri kohta on mul väga raske midagi uut välja mõelda, ütlen sedasama, mida on siin juba öeldud, tõesti tehtud on ära suurepärane töö, mina olen ka väga rahul raporti eelnõuga, aga sellegipoolest tahaksin mõned küsimused välja tuua. esiteks, see raport näitab väga hästi, et väga tähtis on kõigepealt vaadata tagasi mõelda selle peale, mida siiamaani mitmeaastase finantsraamistikuga on saavutatud, selleks, et sellest analüüsist lähtuvalt siis muutmine ette võtta. see on väga tähtis. me oleme kõik siin tunnistanud, et meie paindlikkuse äh, piirid on saavutatud, see tähendab seda, et siiamaani ei olnud meie planeerimine vastavuses reaalsusega, muidu me ei oleks pidanud paindlikkuse meetmeid ära kasutama. see tähendab seda, et me peame veel kord ja täpselt mõtlema selle peale, et kui tuleb uusi ülesandeid, kui tuleb keskenduda teatud punktidele, siis on meil selle jaoks vaja ka uusi vahendeid või meil on vaja muuta ähm, väljaminekute prioriteete. kui me seda ei tee, äh, tekib meil jällegi see maksmata arvete lõks. ja kui me nüüd mõtleme uute vahendite ja uute prioriteetide peale, siis muidugi kõige lihtsam oleks öelda jah, uusi vahendeid palun. ja sellega on kõik lahendatud. aga, kallid kolleegid, mina usun, et kui me vaatame praegust olukorda Euroopa Liidus, siis oleks see vale lahendus toon ühe näite. paari nädala pärast Ühendkuningriigis hääletatakse selle üle, kas nad jäävad Euroopa Liitu või mitte. sellel nädalavahetusel Austrias, Austria Vabaduspartei sai suure poliitilise võidu presidendivalimistel. me näeme Euroopa Liidus, et parteid mis tulevad selliste loosungitega nagu vähem Euroopat on parem ja ka kahjuks need, kes ütlevad, et meil ei ole üldse Euroopa Liitu vaja, et need on valimistel edukad kui me nüüd räägime rohkematest vahenditest ja ütleme, et kõik läheb paremaks, kui me saame rohkem kulutada ja me nõuame neid vahendeid liikmesriikidelt, see tähendab, kas meil tuleb võtta uusi võlgasid või et liikmesriigid peavad oma kodanikelt maksude kaudu rohkem raha nõudma see läheb kõik vett vedama, sellepärast me ei peaks sellist teed valima, me peaksime olema siin väga realistlikud ja olukorda hindama realistlikult sellepärast ei tohiks me minna lisavahendite teed, ei peaks rääkima ka lisaomavahenditest. Euroopa Liitu see ei tugevda, vaid otse vastupidi, see killustab Euroopa Liitu veelgi. peale selle on veel terve rida küsimusi, mis minu arvates üksikasjades on väga-väga hästi sõnastatud, nagu näiteks see viieaastane finantsraamistiku ettepanek ja lõppude lõpuks arvan ma, et me peame tegelikult ka üldist arutelu pidama nendes küsimustes nõukoguga, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna proua Krisile. aitäh! ka minule meeldib see raport väga. peale selle, et siin on välja toodud peaaegu kõik need äh, asjad, mida me nagunii juba teame äh, ja millega meil on probleem ma arvan, et me peaksime nüüd tõesti äh, lõpetama siin äh, äh, kulude kokkulöömise ilma liikmesriikideta. me peaksime prioriteedid paika panema, peaksime ütlema, et need kaks küsimust on meie jaoks kõige tähtsamad ja nende eest me võitleme. siin on tõesti kokku pandud kõik need küsimused, mida me tahaksime ja see on kõik väga tore ja väga hea, aga see ei aita meid edasi, me teame seda kõik väga hästi, eriti need, kes on siin juba pikka aega olnud puudu on aga sellest, et sealt, kust neid vahendeid saada, nagu näiteks tõukefondidest, tuleks sisse kirjutada klausel, et need riigid, millel on praegu väga palju tõukefondide vahendeid ette nähtud, et need vahendid peavad olema hästi paindlikud, ainult sealt saavad need vahendid tulla või siis, et me leiame värsket raha. aga siis nõukogu hakkab jälle lõputult rääkima seda, et te peate olemasolevat äh, raha ümber hakkama tõstma, enne kui saate värsket raha me tõesti peaksime sellest nõiaringist välja tulema, muidu me jäämegi neid arutelusid siin pidama. aitäh! jaa. väga hea. paljud äh, sõnavõtjad äh, esitasid otseselt või kaudselt kõne, äh, küsimusi. üks kõneleja veel ütleb härra Tõnano, ma sooviksin tänada selle realistliku raporti eest ning see näitab, kui eh, oluline on mitmeaasta finantsraamistiku vahearuanne poliitilises plaanis. kui me seda ei teeks, siis tuleks veel vähem valijaid valimiskastide juurde järgmistel valimistel. valijatel on vaja näha, milline mõju on Euroopa Liidul nende igapäevasele elule. selle tõttu äh, Nad soovivad aeg-ajalt ka Euroopast ära minna, sest nad tõesti ei näe, milline mõju Euroopa Liidul on nende igapäevasele elule, elule. see toobki kaasa Brexiti poolt hääletamise, äärmuslaste poolt hääletamise ja peame oma tegevuses olema väga ettevaatlik. kodanikud kuulevad Euroopast äh, seda ja teist, äh, näiteks äh, räägiti eh, lairibaühendusest kõikjal Euroopast, eh, aga eh, eriti maapiirkondades pole see sugugi reaalsuseks saanud. on räägitud VKE-dest, on räägitud transpordist, ka seal on igasuguste lahenduste leidmisega väga palju mahajäämust. räägime ka noorte tööpuudusest, räägime teadusuuringutest ja see kõik ei saa langeda Euroopa piirkondade õlule. ühesõnaga, meil on vaja mitmeaastast äh, finantsraamistikku üle vaadata, kuid Euroopa eelarve selgelt on siiski ebapiisav selleks, et praeguste probleemidega toime tulla. me peame äh, oma eelarve eesmärgide üle vaatama ning ähm, siin on räägitud näiteks universaalsusest, ühtsusest, äh, annuaalsusest näiteks äh, äh, selles osas, äh, mis puudutab kulukohustusi ja makseid ja samas on öeldud ka seda, et ei tohi välja viia nii-öelda Euroopa eelarvet, sest see tähendaks seda, et ta ei alluks enam demokraatlikule kontrollile. siin on räägitud ka omavahenditest korduvalt. on vaja, et me selleni jõuaks, komisjon peaks meile sellel osas samuti äh, midagi ütlema ja peaks võitlema rohkem maksupettuste vastu ja no Manka rääkis siin äh, äh, rahandusest, äh, sest me räägime siin millegi enamast kui lihtsalt e-, eelarvestamisest, vaid rahastusest, näiteks Draghi tahab ainult raha juurde saada, selliseid asju juhtub paljudes riikides, aga aga kas ei oleks võimalik, et Mario Draghi tuleks eelarvekomisjoni ja räägiks, mis öö, äh, äh, selles, mis plaanid tal selle koha pealt on? siin on meil mõtteainet, sest praegu me soovime, et sellesse küsimusse tõsiselt suhtuda, aga peame ka rahandusaspektist sellest rääkima ning ma tahaksin ühineda härra Mankaga, ehk et äh, võib-olla oskab äh, tema meile siis mingeid soovitusi anda selles valdkonnas, aitäh. oma vahendid äh, raha juurde trükkimine piisab sellest, kui on olemas printer. paljud teie seast äh, rohkem sõnasoovijaid ei ole. kontrollin. komisjoni poole pöörduti, komisjonile esitati küsimusi, kas komisjon soovib vastata, kas ta kavatseb mingisuguse projekti meile esitada, kas võiksime sellest pisut rohkem teada saada, kes soovib komisjoni nimel sõna? palun, härra direktor. mikro, s'il vous plaît. Sorry um,. Thank you, chairman uh,. aitäh härra esimees, raportöörid, lugupeetud parlamendiliikmed uh,. Senior draft uh, or komisjon äh, luges teie äh, raporti eelnõud väga suure huviga. praegusel hetkel võin öelda, et Euroopa Komisjon Äh, on ikka veel läbivaatamise juures, nii et programm, programmi kaupa vaadatakse läbi ja ei ole ühtegi otsust vastu võetud äh, tähtaegade ega ka selle läbivaatamise tulemise kohta ning ka ettepanekute kohta. ma saan aru, et äh, asepresident tuleb teie ette siis, kui see raport on valmis ja siis äh, saate ka asepresidendilt täpsema poliitilise vastuse. Voilà. Eh bien, merci. suur tänu täpsustuste eest. oleme, tunneme ennast lohutatuna ärge äh, halvasti võtke seda, ma saan aru, et komisjon ei saa praegu meile midagi konkreetsemat öelda, sellest tuleb oodata kahekümne kolmanda juunini. ning äh, nüüd mõtlen, et võib-olla meie äh, kolleegidel Tomal ja Olbristil on väga lõbus olnud, sest äh, Neile on ohtralt kiidusõgu jagatud lausa ühehäälselt. niisiis äh,, nagu ütles äh, proua Kressle, see, mis peaks, see, mis on soovitav ja see, mis on võimalik ja poliitika äh, eesmärk peaks olema, et see, mis peaks soov, soovitav, saaks ka võimalikuks. võib-olla meie raportöörid soovivad öelda äh, Äh, seda, mis tundub neile soovitav ja teostatav olevat. Toma, oi, eh, viisakuste vahetus, viisakuste vahetamine, kõige, ütleb proua Toma. kõigepealt aitäh, kallid kolleegid, teie toetuse eest sooviksin tänada ka eelarvekomisjoni teenistusi, poliitilisi nõuandjaid ja sooviksin eh, öelda, et arutelu on alles alanud ja on hea, et eh, arutelu oleks pikk, põhjalik ja sellega seoses me ka teie loaga selle algatusraporti väga pikalt enne aasta lõppu ka ette võtsime. ning äh, ma ei tea, kas me täiesti selgelt väljendasime ennast tekstis, loomulikult on alati kõike võimalik äh, parandada, ootame huviga teie muudatusettepanekuid ja see, mis puudutab, härra Fernandes, nüüd kestvust, äh, siis just nimelt eesmärk on see, et me soovime kokku viia ühest küljest viieaastase poli-, äh, mandaadi äh, poliitilised äh, nõudmised nii komisjoni kui parlamendi puhul kui ka vajadused, mis on seotud näiteks teadlaste, üliõpilaste, ettevõtetega, kellel on vaja, et äh, et äh, ja samuti ka äh, regioon ja kohalike omavalitsuste jaoks on äh, vaja säilitada selline segaformaat ühest küljest viis aastat, et reageerida ja siis viis pluss viis ehk siis kümme aastat vahearuandega et äh, äh, paremini välja töötada ühtsuspoliitika, mida peetakse vajalikuks, mida peab arutama pikemas perspektiivis, äh, mida peaks tekstis täpsustama. kuid see segalähenemine tundub meile kõigile nõudmistele vastav ning see, mida ütles härra Depree, ma ei hakka teda kõigile, kõigile vastama, mis ta ütles, sest ta ütles teile väga palju, aga kõik AV on mainitud, AA aga mitte. kõneleja räägib mikrofonist mööda e, ja e, kahtlemata teie muudatusettepaneku me sinna lisame e, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi ning Euroopa ühendamise rahastu kohta, kuid tahaksin rääkida nüüd ülemäärade paindlikkusest, mida paljud teie seast välja pakkusid oleme sellest juba väga palju rääkinud ja see tekitab mitmesuguseid probleeme ja sellega seoses ma arvan, et et Prantsus, Prantsusmaal öeldakse, et, et Normandia vastus ehk siis ei, ei ühte ega teistpidi. nimelt paindlikkus on kasulik ja isegi vajalik, kuid see tekitab teatud määral ka probleeme ja riske nagu näiteks äh, seda, mida mainisin härra Fernandes, äh, äh, paindlikkus oli Junckeri plaani jaoks väga hea, kuid samas kärpisime me teisi programme, mida ei oleks tohtinud kärpida. niisiis oleks vaja, kuna mitmeaastases finantsraamistikus on vaja tõepoolest kohanemisvõimet sündmustele, reageerimiseks, kuid äh, rubriigis äh, kolm ja neli. Äh, ja tegemist on prioriteetidega, mis on, mida kõik on tunnustanud, tunnistanud, kuid investeeringud on kindlasti prioriteetsed, töötuse vastane võitlus on samuti prioriteet, samuti pagulasküsimuse lahendamine on samuti prioriteet, naaberriikide toetamine ka ning vähemalt nendes valdkondades äh, on äh, äh, ilmselgelt selliseid küsimusi, mis ei ole seotud mitte ainult paindlikkusega, muutuva olukorraga, vaid ka Äh, sellise stagneerunud olukorda ka vähemalt kehtiva finantsraamistiku perioodi vältel ning äh, vastan härra Debrele teatud määral. jah, äh, arutelu hakkab selle teemaga kindlasti tegelema ning ka sellega, milline see paindlikkusinstrumendid peaksid välja nägema ja minu meelest sellest tuleb väga pikk ja põhjalik arutelu. ning sooviksin vastata ka ka poliitilise küsimusele, mis puudutab Euroopa fondide kasutamist, Euroopa Liidu eelarvet, kas Euroopa eelarve on ähm, teatud probleemide jaoks õige lahendus, kokkuvõttes on tegelikult ju seotud, äh, seotud äh, meie poliitiliste valikutega ja Euroopa meelsed arvavad, et Euroopa eelarve äh, Eh, on eh, parem vahend pagulaste vastuvõtmisel, piiride kaitsmisel, julgeoleku kait-, eh, tõhustamisel kui riiklikud eelarved ja Euroopa vastased leiavad, et liikmesriigid eelarved on selleks kõige paremad vahendid. tegemist on sedasorti aruteluga, mis meil tuleb kindlasti ära pidada, mis meid ees ootab kuid äh, siin on selliseid väikseid küsimusi, isegi need, kes ei ole eriti Euroopa-meelsed, tunnistavad, et äh, üks või kaks äh, riigi on need, kes vastu võtavad põhilise osa saabuvatest pagulastest, see ei, ei ole õiglane, et ainult nende riikide eelarve on see, mis peab selle pagulaslainega hakkama saama ja ja kuna tegemist on äh, pääsuga Euroopa Liitu, siis on vaja näidata üles Euroopa solidaarsust, tegemist on aruteludega, mis tuleb ära pidada, kuid teame samas, et äh, sõltuvalt äh, sellest, millise lähenemise meie endale võtame, kas soovime, kas sõltuvalt sellest, kas soovitakse jääda või minna, pole ka vastused loomulikult samad ning lõpetuseks Äh, kuna sellest juba räägiti, otsustasime härra Olbrichtiga äh, kokkuleppel mitte rääkida euroalast äh, ja Euroopa ja, ja euroala maksusüsteemidest, sest see teema milleks on praegusel hetkel äh, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuanne ja mitte muu ja loodetavasti õnnestub meile ka teie muudatusettepanekutes selle teema juurde jääda, sest äh, on eelkõige esimene plaan, plaan A ja kui see plaan äh, läbi kukub, kui me ei suuda Eh, võimaliku ja vajaliku kokku viia, siis tuleb eh, välja töötada plaan B, eh, mis puudutab siis euroala. suur tänu, proua Toma, kuna tegemist on aruteluga, mis puudutab ka loomulikult pagulasi, siis meenutaksin, et viieteistkümnendal juunil toimub väga oluline kuulamine, kus osalevad libekomisjoni, ahvetikomisjoni kolleegid ja siis on võimalik ka vastata teie poolt esitatud küsimusele ning homme hommikul Euroopa eelarve osas toimub äh, ühiskoosolek, äh, kus äh, räägime sellest, millega saaks tegeleda Euroopa eelarve juures, ma räägin oma poola, emakeeles poola keeles, kuna teised seda teevad. see on imekaunis keel, üritan siis vastata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 ja me saime, saame komisjonilt vastuse alles pärast referendumit. nii et me ei tea tegelikult mitte midagi enne. tegemist on tõesti nii et kuulsime, et poliitiline vastus komisjonilt tuleb alles päev pärast referendumit. me ei tea, mida komisjon arvab äh, aga mis, kuidas see puudutab meie ettepanekut? me ei saa mitte midagi öelda, sest komisjonilt ei tule mitte midagi enne referendumit. teiseks, aitäh kiidusõnade eest, kuid ei oleks hea, kui kõik oleksid sellega nõus. see tähendab seda, et raport on lihtsalt nii üldsõnaline ja lahke, et kõik on sellega nõus. meie tõlgendame teie kiidusõnu nii, et me oleme siiamaani oma töö korralikult ära teinud, aga raportis on kohe kindlalt äh, sees ka selged poliitilised äh, sõnumid. suur tänu härra Kölmelile. ma alati räägin temaga sellest äh, mida tema eelarvest arvab. tema arvamused on küll hoopis teistsugused kui härra Tsanni omad, aga vähemalt on tegemist selgete arvamustega ja neil on selge poliitiline fookus. suur tänu nende nõuannete eest, sest tegemist on tõesti väga läbipaistvate ettepanekutega. veel üks asi. Janus Levanovski mainis veel ühte väga tähtsat küsimust. miks äh, me vaatame eelarvet üle? enne, kui me oleme, ei ole isegi mitte programmeerimisperioodi esimese poolega lõpule jõudnud. kolme ja poole aastaste sammudega peaks tulema need muutmised, ehk siis pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat, aga kujutage ette, kui nüüd komisjon teeb uue ettepaneku alles kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks. meie enda äh, tähtaegadega on ette nähtud see, et komisjon peab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks äh, ettepaneku tegema, nii et tegelikult veel enne, kui pool on läbi. tegemist on protsessiga, mis ikka veel käib. raportöörid usuvad, et see näitab, et meil on vaja äh, läbivaatamine teha võimalikult varakult tehtud enne, kui pool aega on läbi. praegusel hetkel on muidugi veel väga raske järeldusi teha. sellegipoolest eelarves peaksid olema äh, ka muudatused, äh, mis tehakse programmiperioodi ajal, näiteks kui meil on vaja äh, paindlikkust muuta või midagi muud, nii et tõesti, meie otsustasime ka näiteks delegeeritud äh, seaduste üle. mõned, nende väljatöötamine on olnud väga aeglane, mõned neist on küll juba olemas, mõndasid töötatakse välja, aga tegemist on alla juba kolmanda aastaga nii et inimestel on väga raske programme rakendada, kui nad ei ole saanud kõiki vajalikke dokumente, mida neil on vaja selleks, et oma tööga edasi minna. me räägime praegu siin lihtsustamisest. me ei räägi sellest, Äh, kuidas mitmeaastast äh, finantsraamistikku kuidagi vältida sellest möödumine, ei, ei, me ütleme väga selgelt välja, kus on probleemid, me ütleme ka selgelt, millised väga komplekssed määrused takestavad meie tööd ja me ütleme täpselt ka, mida on vaja teha selleks, et olukorda parandada. Äh, härra Mare Kalli küsimused. miks ei ole numbreid saadaval? praegusel hetkel oleme me dialoogi alustamas, äh, mõlemad raportöörid, me ei saa praegusel hetkel veel numbreid välja tuua, me ei saa praegusel hetkel tõesti veel täpsete numbritega välja tulla, sest me ootame komisjoni ettepanekuid. komisjon tuleb, äh, komisjon teeb hinnangud Äh, ja toob välja ka kõik numbrid. kui meie liiga vara nende numbritega mängima hakatakse, siis öeldakse meile, et te olete liiga rutakad ja tegelikult me ei tea, millest me täpselt räägime. mis puudutab äh, kliimakonverentsi COP kahtekümmend üks, siis äh, siia ka meil ei ole veel piisavalt informatsiooni olnud, kui me selle informatsiooni saame, siis me lisame selle. aga praegusel hetkel on tõesti tegemist veel poliitilise etapiga ja meil ei ole selgeid numbreid ja tõsiasi, olen nõus, et selle punkt tuleb sisse panna. suur tänu, härra Olbricht. arutelu lõpeb, see arutelu oli väga huvitav ja seda ka hoolimata sellest, et komisjon ei saa praegu midagi täpsemat öelda enne juuni lõppu. Protomaa ja härra Olbricht. ja me kõik ei, loodetavasti ei süüdistata meid selles, et me komisjoni ei survestanud. loodetavasti varsti saab ta meile vastata piisavalt mõistliku aja jooksul oma ettepanekutega ning suur tänu veel kord raportööridele ja palju õnne. nüüd paluksin ma proua Jäätenmäge, et ta esitaks meile oma raporti eh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta eh, Mohi globaali küsimuses Prantsusmaal. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän omaa kieltäni. Siis Ranska hakee... Aitäh kasutan oma emakeelt, ütleb proua Jäätenmägi. niisiis. Prantsusmaa taotleb eh, siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist eh, jaekaubandusettevõtte jaoks, mille nimi on Mori Global. see taotlus esitati Prantsuse poolt nove-, Prantsusmaa poolt novembris ning äh, kuni kaks tuhat äh, võimalikku äh, kasusaajat on siis ette näha ning see mõjutab töötajaid üle kogu Prantsusmaa. taotletakse kaheksa ja pool miljonit eurot ning viis miljonit selle siis globali-, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi, fondist. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kasutas Prantsusmaa juba globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi neli tuhat inimest sellest ettevõttest. Mori Global äh, on siis need, äh, keda see taotlus puudutab äh,. nii et äh, Mori Global püüab, püüab siis äh, äh, taasintegreerida kaks tuhat viissada töötajat, nende jaoks taotletakse äh, Eh, neid vahendeid. et ettevõtet mõjutas ülemaailmne majanduskriis. see mõjutas toodete importi, nende veokite arv, mis ringleb Euroopa Liidus, nende arv on siis Eurostati andmetel kolmeteistkümne protsendi juures suurenenud poolt ja minu meelest oleks võinud komisjon reageerida juba varem. see oleks suurendanud äh, igasuguse rahastuse efektiivsust ning ähm, põhimõtteliselt siis äh, pakutakse samasuguseid teenuseid, mida rahastati ka varasematest meetmetest komisjoni sõnul vastab see taotlus kõigile nõuetele ning parlament saab seda toetada. ning ootan huviga teie muudatusettepanekuid, kui teil neid on. tähtaeg on mais, kümnes mai ja kindlasti olete teie, härra esimees, tegelikult tuttavamgi selle konkreetse Prantsusmaa juhtumiga kui mina. suur tänu olukord transpordisektoris ja on kahtlemata raske. Euroopa transpordivõrgustik ei realiseeru ning äh, probleemid on väga spetsiifilised eri riikides ning oleme tunnistajaks sellele, kuidas äh, paik-, äh, ettevõtted paigutavad oma tegevuse mujale ümber, suured ettevõtted viivad oma maanteetranspordiettevõtted äh, mujale, näiteks Bulgaar-, Bulgaariasse ja Rumeeniasse. ning te tahtsite teada ka, mida kolleegid asjast arvavad ja teil on võimalik seda teha äh, äh, härra Delano. ma olin raportöör samas küsimuses varem ja Marie Global, mis äh, Marie Ducrot jätkuna ei suutnud oma eesmärke täita, sest äh, kogu sektor, transpordisektor on ohus. ja äh, kahanemine toimub Euroopa tasandil ja samas tuleb arvesse võtta seda, mida teie samuti ütlesite, ehk siis iga liik-, riigi õigusraamistikku, mis tekitavad olukorra, mis äh, vähemalt Prantsuse transporditöötajatel edasi, edasi tegutseda. olin just põllumajanduskomisjonis, kus räägiti ähm, jätkusuutlikust äh, õiglasest põllumajandusest ning äh, mõned kolleegid ütlesid, et äh, nende kodumaal põllumajas teenib neli korda vähem kui mujal Euroopas. sellest hakkab saama tõeline probleem. transpordiga on asi samamoodi ning tundub olevat äh, Äh, vajalik edasi tegutseda. tean, et oleme komisjoniga sellest rääkinud, aga eriti edusamme pole eriti toimunud, peame et äh, tegema kõik selleks, et komisjon selle maksuküsimusega tõsiselt tegeleb, äh, sest äh, praegu ollakse üleilmastumise ohvrid, aga samuti ka eh, sotsiaalse ja fiskaalharmoneerimise puudumise ohvrid Euroopas. sellistes küsimustes nagu see, mis meil siin käsil on, teame ka täpselt, mis juhtub. oleks hea, kui Euroopa Liit aitaks VKE-sid, et nad tegeleks innovatsiooni ja ennetusküsimustega ja see tundub mulle olevat väga oluline, sest äh, sellest, mis me praegusel hetkel ei äh, teeme, sellest ei piisa. Äh, me peaksime ennetama seda, mis toimub maailma tasandil, arenguid maailma tasandil, mis tähendab seda, et me ei saa samas vaimus edasi toota, nagu seda tegime viiskümmend aastat tagasi ja ettevõtetel tuleb aidata selles osas edasi areneda. kas keegi soovib veel midagi lisada, küsib esimees ma esitaks ühe kommentaari juurde, ma mõtlen siin maanteetransporti peale, me ei saa siin rääkida üleilmastumise peale, sest tegemist on kohandumisega, mis peab toimuma Euroopa tasandil, see ei ole mitte globaliseerimise kohanemisega, vaid Euroopas toimuvaga kohanemise fond, nii et võib-olla peaks semantilise muudatusettepaneku esitama siin, sest maanteetransport tegelevad Euroopa Liidu siseküsimustega ning tegemist on kohaldamisega, kohanemisega Euroopaga, mitte üleilmastumisega. ning nüüd ma paluksin meie raportööri, et ta kokkuvõtte teeks. Tout est dit. Tout est dit, les... on öeldud, muudatusettepanekud tuleb esitada kümnendaks maiks kell kaksteist ja eh, esit-, Eh, räägime sellest kahekümne eh, kolmandal mail ja kahekümne seitsmendal mail läheb see kõik hääletusele täiskogusse. ja ma proovin nüüd, pöördun nüüd proua Holmeie poole. kas te soovite endiselt hääletada, sest eh, ma sain nagu aru, et te soovite lisa äh, äh, aega. härra esimees viimastel päevadel mul oli kõigest kolm päeva umbes aega kõigi nend-, et siis läbi vaadata kõik need teemad, kakssada lehekülge teksti. ja ma paluksin tõepoolest pikendust kahekümne kolmanda maini, et meil oleks aega veel läbi töötada kõik need dokumendid, meil on veel veidi infot puudu äh, Ehm, mis puudutab kahte hoonet Blackburn ja Merod. Eh, Euroopa kohus on nõudnud, et eh, läbirääkimistel käsitletakse ka ühte kolmandat hoonet. ei ole päris selge, et miks seda hoonet ei ole siin arvesse võetud on. on kaheksa protsendine marginaal, mis on mis on väga ebatavaline sellist äh, lepingute puhul ka käibemaksu teema on ebaselge ja nii et võttes arvesse, et meil oli kõigest kolm päeva aega, et kõik see läbi vaadates ma tõesti paluksin veel aega, et ma saaksin komisjonile äh, veel mõned küsimused esitada, aga sotsiaaldemokraatide kolleegidel ei olnud äh, aega tegelikult küsimusi esitada ka kolleeg äh, Gerard Debrel oli sellega probleem, nii et äh, tõepoolest ma paluksin veel aega, et meil oleks aega sellega tegeleda. Äh, nii et paluksin tõepoolest ajapikendust ja seda esiteks. ja teiseks, teine teema, seal, selle osas oli meil natuke rohkem aega sellega tegeleda. see on siis Karlsruhes asuva teadusuuringute ühiskeskuse kohta käiv, et äh, seal on küsimus siis ka tuumaelektrijaamade ohutusnõuetes sest, äh, sest kaheksakümmend protsenti teadustegevusest, mis on sellega seotud, on just seal äh, teadusuuringute ühiskeskuses ja laborit-, määrused on juba üsna vanad, neid on vaja uuendada, ajakohastada, et nad oleksid äh, siis igati ohutud, lagunemise vastu kindlustatud äh, ja nii edasi. et on tõesti hädavajalik, et äh, neid hooneid renoveeritaks. eelarvet see ei mõjuta, sest et ähm, teadusuuringute ühiskeskust rahastatakse eraldi eelarvest nii et äh, ka sellega võiksime tegeleda kahekümne kolmandal, et äh, siis on meil aega ja saame kõik selle läbi töötada. ma arvan, et meil ei olegi vaja eraldi arvamust koostada, sest et Teadusuuringute Ühiskeskus on ka öelnud, et kui tõepoolest neil oleks vaja kui midagi peaks muutuma õiguslikult, äh, neil on vaja kasutada neid äh, vastavaid vahendeid, siis nad annavad meile teada sellest. aga üldiselt, kuna tegemist on tõepoolest ehituse lõppfaasiga, siis tavaliselt on sellega kõik hästi läinud, et ei ole rohkem aega ega vahendeid kulunud. suur tänu, ütleb esimees. jaa suur tänu teie usinuse eest, te olete teinud ära väga äh, tubli töö ja võtame arvesse selle projekti erinevaid detaile. Blackboardi ja Meroli hoonete kohta arvan, et see äh, komisjon toetab kahenädalast edasilükkamist, sest äh, kõik soovivad äh, selle teemaga põhi, põhilikumalt tutvuda ning arvan, et on hea, kui parlamendis on võimalik kaks nädalat arutelu edasi lükata, et kõik oleks põhjalikumalt äh, Eh, tutvuda, kas keegi soovib midagi selle kohta öelda? sooviksin pöörata tähelepanu komisjoni esindaja, eh, et see teema, mis puudutab kahte hoonet Brüsselis, eh, siis sooviksime lepingule alla kirjutada viieteistkümnendal mail. ja kui oleks võimalik Äh, seda pärast tarb-, kokkupuude järgmine kohtumine on kahekümne neljandal mail ning äh, paluksime, et raportöör saaks järgmine kord selle küsimusega tegeleda. teeme endast parima, proua Hoolmeier ganz sanft an die Kommission, wie wäre es mal mit pünktlicher Präsentation? Äh, komisjonile väga lihtsalt ja läbi lilled, et kuidas meie saime väga kiiresti selle läbi vaadata. üksteist septemb-, aprill vaatasime meie juba selle läbi, komisjon on süüdi viivitustes, mitte meie ja nüüd need dokumendid on meie käes juba teisipäevast ja kolleegidel ei ole olnud mitte mingit võimalust nendega tutvuda, nii et ma tõesti palun, et komisjon vaataks neid küsimusi täpsemalt, see küsimustik vastupidiselt äh, ühiskeskusele on täiesti korralikult vastatud äh, ja nüüd mingisel hetkel komisjon saadab meile lihtsalt sada viiskümmend lehekülge, ütleb, vaadake ise, millele te tahate vastatud saada ja mida mitte, nii et tõesti, see ei olnud mitte mingi täpne korralik dokument ja ühis äh, uurimiskeskuse puhul on see lugu täpselt samasugune, meie siin ei viivita, komisjon ise on seekord endale selle supi kokku keetnud ja ja siis äh, ECDC küsimus. Äh, ka seda tuleks tõesti veel edasi lükata, kaks nädalat seda ei ole veel tagasi lükatud. meie vahepeal kokku ei tule ja siis öeldakse, äh, nemad kuulutavad selle välja, et see on nüüd läbi vaadatud, aga mina tahaksin seda ennetada, ma tõesti tahaksin seda vähemalt lugeda, enne kui kolleegid seda kõike näevad tõesti, kui võimalik, siis äkki lükkaks sellega kaks nädalat edasi, sest ma tahaks vähemalt sellega tutvuda. Euh, mulle öeldi, et CDC euh, osas sai, saime kõige, kõigest kolmanda äh, projekti kätte. nii et äh, meile langeb teatud vastutus äh, ja, ja on äh, vaja aega, et tööd põhjalikult teha, nii et teeme endast parima ja kui saame, siis teeme enne. võib-olla suudame me kahe nädala jooksul taas kokku tulla. igatahes äh, ähm, on meil vaja vähemalt kahte nädalat lisaaega meil on ju tegelikult aega, sest eelmisel nädalal saime me alles selle dokumendi, mina sain selle alles teisipäeval, nii et üheksateistkümnenda maini on meil aega ja tegelikult, kui kaks nädalat edasi lükkame, siis saame juuni alguses seda arutada, aga komisjon ei ole meile dokumente edastanud ja selles on praegu probleem ja ma tõesti palun, et lükataks kaks nädalat edasi selleks, et üheksateistkümnendal mail komisjon ei ütle, et on kinnitatud, kuigi meil ei olnud võimalik seda läbi vaadata, nii et see viisteist mai oleks nii-öelda tavamenetluses ja tõesti ütlen komisjonile, et nemad on ise selle tähtaja paika pannud ja siis tuleb nüüd see lihtsalt nädal edasi lükata ja ma loodan, et nad on sellega nõus. tõesti, ma siin küll ei ole valmis järele andma, sest alati on võimalik ka varem esitada neid dokumente ma arvan, et äh, proua raportöör, kui ta poleks täna ise neid soov, seda soovi väljendanud, siis äh, paljud meie komisjoni liikmed oleksid ise seda öelnud. ning äh, oleks, oli tõesti oleks tõesti vaja olnud meid sügavalt veenda selle kohta, et äh, täna vaja hääletada. nii et äh, ootame proua Holmeieri äh, analüüsi tulemusi ning otsustame siis. ning äh, järgmine kord härra komisjoni esindaja, kui me saaksime dokumendid varem kätte, oleks seegi hea äh, juhtimistava. nii, tänane äh, koosolek on lõppenud kui muid küsimusi ei ole, siis äh, katkestan istungi ning homme hommikul alustame kell üheksa null null äh, ühes majanduskomisjoniga, äh, mis puudutab siis euroala eelarvet ning pärast seda jätkame kell kümme kolmkümmend sellesamas saalis. ühiskomisjoni ko koosolek toimub ruumis kolm C null viis null äh, hoones Poolan-Kris äh, Pakk. ja istung on ka lõpetatud homseni. head õhtut! Bon. Parfait. Donc demain, il y a des votes. Oui. Des débats. Et il y aura des feuilles de vote. Tiens.